kolleegi äh, Robert Kalteerit ja see ametisse nimetamine jõutub, ähm, jõustub siis viiendast septembrist kaks tuhat üheksateist. nagu me teame, valiti härra, sai härra Kalteeri Itaalia valitsuse liikmeks ja soovin uuele kolleegile ja heale sõbrale härra Tantile südamlikku tere tulemast ja ja ta saab nüüd täie õigusega osaleda meie istungites ning härra Tanti, tere tulemast ja kõike head teile jällegi siin Euroopa Parlamendis. jah, kas ta on siin kohal, jah? palun, härra Tanti, palju õnne. ja nüüd jõuame siis hääletuse juurde mis täna väga lühikesed on, aga mitte just äh, väheolulised. esimene hääletus puudutab äh, Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamist proua Christine Lagarde'i. tegemist on salajase hääletusega ning hääletus on alanud Was ist da? Die Abstimmung ist hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud ja tulemus on kolmsada üheksakümmend neli poolt ja kakssada kuus vastu, nelikümmend üheksa erapooletut. südamlikud õnnitlused proua Lagardile ja teine hääletus puudutab Euroopa Keskpanga Järelevalvenõukogu aseesimehe nimetamist ja hääletus, hääletame Verši, samuti toimub salajane hääletus ja hääletus on nüüd alanud hääletus on lõppenud. kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, kakssada kolmkümmend vastu, kuuskümmend üheksa erapooletut. see isik on saanud vajaliku häälte enamuse, südamlikud õnnitlused ja nüüd jõuame kolmanda hääletuse juurde, mis meil täna plaanis on, see puudutab Äh, automaatset andmevahetust sõiduki registri andmete kohta Iirimaaga, tegemist on Lopez Aguiari raportiga. hääletus äh, ei ole salajane, aga nimeline ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud viissada kaheksakümmend kaheksa poolt, viiskümmend üheksa vastu, kakskümmend üheksa erapooletut. ja sellega on äh, see raport vastu võetud. ja nüüd jõuame hääletuste seletuste juurde aga keegi pole sõna soovinud ja sellega on istung katkestatud. head isu kõigile.